Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? palun istuge oma kohtadele. lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele ma kuulutan kahekümne kolmandal juunil katkenud istungi jällegi jätkunuks. ja ühiselt fraktsioonidega